Colleague Jacek, please sit down. <laughs> E, pani Gomez chciała zabrać głos. Pani Gomez. Proua Gomes soovib sõna. Palun, teil on sõna. Nós temos da regra de procedimento 151 um um e eu gostaria, por facto pessoal, eu gostaria de classificar que... Meil on protseduuriline küsimus. Ma sooviksin protesteerida oma nime kasutamise vastu, eh, vastu härra Deva ja härra Simanski poolt esitatud muudatusettepanekutes. Need muudatusettepanekud, eh, nende muudatusettepaneku allkirjana on kasutatud ka minu eh, allkirja ja need ütlevad seoses sellega, et tüdrukuid diskrimineeritakse juba enne sündimist ja nii edasi, minu tekst, minu teksti eesmärk on tüdrukuid kaitsta diskrimineerimise eest. ja seda juba eostus hetkest peale, minu eesmärk ei äh, pea silmas mitte ainsalgi ajahetkel äh, vih-, ei vihjada ta abordile, ma, äh, minu tekst on täiesti erinev Šimanski tekstist ja äh, teevatekstist, nii et ei ole õige minu äh, nime nende muudatusettepaneku juures kasutada, ma ei aktsepteeri seda, minu meelest on tegu poliitilise manipuleerimisega. nii et ma teatan teile, et ma kavatsen äh, nend-, punktide kolm ja neli vastu hääletada, mille esitas härra Simanski. suur tänu selle avalduse eest, daamid ja härrad. alustuseks tahan ma teile teatada, et kahe tuhande üheksanda aasta Sahharovi auhind tänasel esimeste konverentsil otsustas, et Sahharovi auhind aastaks kaks tuhat üheksa antakse memoriaalile E, powtarzam nazwiska laureatów Oleg Orłow. Ma tahaksin korrata nimesid Oleg Orlov, Sergei Kovaljov, Ludmilla Aleksejeva. ja kõik inimõiguste kaitsjad Venemaal, e, keda esindab nimetatud organisatsioon. me oleme Sahharova auhinna andnud memoriaalile ja me oleme veendunud, et sellega me aitame kaasa ka vägivalla, hirmu ja tagakiusamise erinevate vormide väljajuurimisele, eh, mis on siiani mõjutanud inimõiguste kaitsjat. me tahame väljastada signaali, et ülemaailmselt inimõiguste kaitsjad peavad omama vabadust oma põhiõiguste kasutamisel, sealhulgas sõnavabaduse, mõttevabaduse ja kirjaliku sõnavabaduse kasutamisel. meil peab olema õigus kasutada oma õigusi ja väljendada oma mõtteid, sest on oluline jagada teistega tõde. ja ma tunnen uhkust selle väljakuulutamisel Euroopa Parlamendi presidendina ja samuti Solidaarsuse liikumise liikmena. meil oli sarnaseid probleeme Poolas probleeme, äh, mida praegu äh, tunnetavad meie Vene Föderatsiooni kolleegid. ja ma tahan öelda, et tõde ja vabadus on need, mis lõppkokkuvõttes võidavad. see on juba aset leidnud mitmetes Ida-Euroopa riikides ja see asjaolu, et venelased võitlevad tõe ja vabaduse eest, ja neid takistatakse ja see on suureks tragöödiaks Euroopale ja seetõttu me tahame avaldada toetust nende tegevusele. E, jeśli można, jeśli można jeszcze dodać parę uwag ogólnych. Od roku 900... Ja nüüd üldisemat laadi teada. Alates 1989. aastast, mis tähendab juba üle 20 aasta, Andrei Spahhorovi vaimust kantuna on Euroopa Parlament välja andnud Sahharovi auhinda üksikisikutele ja organisatsioonidele, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi. ja sel põhjusel me täna mõtleme nendele, kes on võidelnud tagasikiusamise, väljasaatmise vastu ja teiste inimõiguste rikkumiste vastu tegemist on tavaliste inimestega, kes sageli äh, panevad oma elu ohtu ja võtavad teisi riske. me oleme Sahharovi auhinda andnud erinevatele isikutele ja organisatsioonidele, kes on kaitsnud inimõigusi ja põhivabadusi. Äh, ka naisi esita-, esindavatele organisatsioonidele. mõttevabadus on meie üleüldine väärtus ja sellega ma tahan öelda need kandidaadid, kes käesoleval aastal Sahharova hinda ei saanud, saavad siiski meie toetuse osaliseks ja me peaksime rääkima ka nendest kui inimestest, keda me mäletame ja meeles peame ja asjaolu, et me oleme neid, nende kandidatuuri kaalunud, tähendab, et me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 kolmapäeval, kuueteistkümnendal detsembril Strasbourgis. ja nüüd asume hääletuste juurde. Euroopa Liidu üldeelarve projekt kahe tuhande kümnenda aasta eelarveaastaks ja ma annaksin sõna nüüd Hanna Surjanile, raportöörile. Thank you, Mr Chairman